küsimuste kallal tööd teeksid. igas riigis tuleb äh, vaadata, milline on olukord selles riigis, tuleb panna paika eesmärgid ja tuleb äh, teha ettepanekud selleks, et nende eesmärkide poole püüelda, selleks, et saavutada võrdsed võimalused naiste ja meeste jaoks. naine, kes äh, soovib kõiki rolle täita siin elus, kaasa arvatud äh, vastutusrikkal töökohal töötada ja poliitilises olus, elus osaleda. selle jaoks on vaja praktilisi ettepanekuid ja ma tahaksin kuulda, millised on ettepanekud teistes riikides, millised on olukorrad teie riikides ja millised on poliitikute seisukohad selle kõigega seoses? olgem ausad, naised peavad täitma väga paljusid ülesandeid eh, ja palju rohkem on naistel ülesandeid kui meestel. inimesed ütlevad, et eh, eh, naised mõtlevad parema ajupoolkeraga, mehed vasakuga, aga keskenduda tuleb inimestele dünaamilisusele ja energiale ja entusiasmile. mina arvan, et naistel on neid äh, voorusi väga palju ja neid äh, on vaja kindlasti ära kasutada, aitäh. Äh, suur tänu, proua Araroglu. Te külastasite Euroopa Parlamenti ka eelmisel aastal ja meil on hea meel teid täna jälle meie seas näha aga nüüd annan ma sõna proua Kratsale Euroopa Parlamendist. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και εγώ σήμερα μαζί σας. Suur tänu, proua esinaine. Mul on tõesti suur au siin teie ees täna kõnelda ja osaleda tänases arutelus, olla osaks tähtsas, tähtsal konverentsil paar päeva enne naistepäeva. me oleme teinud, äh, koostanud programme, aga nagu ma olen öelnud, äh, ja nagu siin on palju öeldud, äh, on meil kohe tulemas Euroopa Parlamendi valimised ja seetõttu peaksime veel rohkem pingutama. ma arvan, et me saame saavutada seda, et rohkem naisi valitakse Euroopa Parlamenti rahvaesindajateks. ma arvan, et naised, keda valitakse, tõesti püüdlevad ametikohtade poole, mis on tähtsad Euroopa Parlamendis. põhimõtteliselt peavad poliitilised erakonnad tagama selle, et naistel on võimalik äh, teha karjääri erakonnasiseselt ja täi-, ja täielikult äh, rakendada oma potentsiaali. seejuures tuleb arvesse võtta kõikide liikmesriikide olukordi ja just nii, nagu ütles proua Alaroglu, just äh, selleks, äh, et kõige paremini olukorda hinnata, tuleb meil siis äh, liikmesriikide olukorrahinnanguid vahetada, oma kogemusi vahetada, arvesse võtta ka Europarameetri uuringuid. meil on tegelikult täpselt uuring, mis just nimelt äh, kajastab seda, mis meid huvitab seoses Euroopa Parlamendi valimistega. ja ma usun, et Europarlamentri äh, kõige hiljutisemad äh, näitajad avaldati eile, kui ma ei eksi. aga seejuures ei tohiks me unustada ära, milline on liikmesriikide olukord praegusel hetkel me ei tohi seda kahe silma vahele jätta, me peame tegema olukorrast oma järeldused ja need järeldused on võtmeks meie poliitilistele manifestidele ja meie poliitilistele programmidele. me peame pöörduma rahva poole, rahv-, inimeste poole, kes tunnevad muret omaenda igapäevaelu pärast, oma perekondade tuleviku pärast, kellel on raskusi võib-olla oma laste eest hoolt kandmisel, oma lastele ja, ja kellel on raskusi võib-olla lahku, lahu, lahutusega seoses ja nii edasi. kaheksakümmend kuus protsenti naistest leiavad, et äh, need küsimused on tähtsad ja see üle seitsmekümne protsendi mehed ka. ja need naised ütlevad, et meil on vaja võrdseid võimalusi, nad ei taha äh, mingisugust isiklikku kahe kasu sellest, nad tahavad äh, otse vastupidi paremat ühiskonda meie kõigi jaoks ja seda soovi tuleb meil tõlgendada ja meil tuleb see ümber kujundada meie liikmesriikide reaalsuseks ja sellele tuleb meil mõelda ka Euroopa Parlamendi eel, valimiste eelõhtul. sellele tuleb mõelda seoses meie poliitiliste programmidega ja äh, sellega, kuidas me oma programmidest saaksime edasi minna konkreetsete poliitiliste otsusteni valdkondades, mis mõjutavad naiste elusid seda öelnud, tahaksin ma rõhutada, et mul on hea meel teha teie kõigiga koostööd nende teemade osas, aitäh! suur tänu, proua Platsa! ja me nüüd par Prantsuse parlamendi esindaja äh, proua äh, Kutsel, palun! aitäh, proua esinaine. tahaksin esitada kaks omapoolset küsimust sellesse arutellu. kuidas motiveerida parteisid ja kuidas motiveerida naisi, et nad äh, osaleksid poliitikas? kuidas motiveerida naisi, siis muidugi siin on väga oluline osa ka seadusandlusel, näiteks need kvoodid, mis meil kasutusel on arvesse võttes seda, et äh, naised on pool inimkonnast, äh, kuid äh, kui me räägime siin poliitilisest võitlust, me peame siin rääkima ka eripärast, mitmekesisusest naiste sees, kuidas motiveerida poliitilisi parteisid, neid võimalusi selleks on kaks, esimene võimalus selleks on trahvid ja teine on see, et ei kumuleeritaks äh, mandaate, et siis äh, ajas ja ruumis. niimoodi saaks siis äh, uuesti ümber väärtustada, ümber jagada kandidaatide vahel äh, kandideerimisvõimalused kuidas nüüd motiveerida siis naisi, kes ei ole otseselt innustunud poliitikast, me teame, et Euroopal on ju palju teha selleks, et äh, ümber korraldada vanemaks olemise rolli, võib-olla seegi aitaks äh, kuidagi naise kohta poliitikas parandada, aitäh. aitäh, proua Kutel, nüüd sõna. proua Estevale, kes on Naisõiguste Komisjoni esinaine. Um aitäh, tõsi ta on, et jälle oleme sama debati juures, samad argumendid kõlavad. ja see on halb märk. see tähendab seda, et pole piisavat edu saavutatud, et pole võetud meetmeid, kes, mis oleks vilja kandnud ja need äh, meetmed pole enda kaasa toonud selle, et võrdsus meeste ja naiste vahel oleks suurenenud. kuulates äh, Bulgaaria parlamendi esindaja sõnavõttu, peame me muidugi enam seda debatti soodustama, võitlema stereotüüpide vastu. naised, naistel on kõik needsamad õigused, mis on meestel. Neil on samad õigused äh, töövaldkonnas, äh, samad õigused poliitika valdkonnas ning majanduses. nii et äh, me ei räägi siin ainult sellest, et me peaksime naised ilu pärast sinna valimisnimekirjadesse panema, siin ei ole tegemist illudusvõistlustega valimised on, on märgiks äh, kandidaadi poliitilisest võimekusest. ja minu arust on siin kaks suurt lahendamata probleemi, mis takistavad naiste osalust valimistel. esiteks äh, töö- ja pereelu lepitamise küsimus ja teiseks on palgavahe küsimus. Need kaks küsimust äh, tõstatusid siin juba varem. et kui me räägime töötasust, äh, kui selline vahe meeste ja naiste vahel on, siis see on väga halb märk. minu enda riigis on see palgavahe kaheksa protsenti ehk siis pool Euroopa keskmisest kuid selle vahe või lõhe vastu peab endiselt äh, võitlema, et naiste palgatase äh, vastaks äh, tema poolt tehtavale tööle. et ähm, me sa-, kuulsime nüüd väga huvitavaid andmeid naiste osaluse kohta valimistel, kuulsime seda, et naised huvituvad valimistest vähem kui mehed ja veel infot selle kohta, et riikides, kus on suurem naiste esindatus äh, poliitikas, seal naised äh, huvituvad poliitikast enam ja soovivad selles osaleda. järelikult peab just naistele selgitama, milline on Euroopa Parlamendi ülesanne, pädevus selgitada naistele, et äh, tõepoolest sellel on tulemus, kui nad kellegi poolt äh, hääletavad ja naiste esindatuse kontekstis peab äh, mõistma ka seda, et kvootide süsteem ja võrdsus muidugi aitavad saavutada parema esin-, naiste esindatuse, kuid see aitab ka valimistest mitteosale, osalemise vastu võidelda. nii et see on väga oluline missioon, mis meil kõigil on, motiveerida naisi osalema juunikuistel valimistel, aitäh! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna teisele Portugali kolleegile, äh, kes on äh, eetika, ühiskonna, kultuurikomisjoni liige Portugali parlamendis, proua Anna Kutu. Äh, e aitäh, tahaksin tänada naistekomisjoni selle tänase ürituse korraldamise eest. kõik rahvusparlamentide esindajad on samuti tänatud ning äh, tahaksin öelda ka seda, et äh, olles äh, Portugali parlamendi alakomisjoni liige ja kui igasugune diskrimineerimine, mis naiste või meeste vastu aset leiab, sellega tegeleb just meie komisjon rääkides siin töötasust, vägivallast, naiste esindatusest. Estrella sõnavõtu järel on minu ülesanne palju lihtsam, kuna ma ühinen paljuga sellest, mida ta ütles. praegu on Portugali poliitikas saabunud uus ajastu, me võtsime vastu seaduse, mis puudutab sugudevahelist võrdsust, ma ise olen sots-, Sotsiaaldemokraatliku partei esindaja see äh, võrdõiguslikkus seadus äh, näeb ette selle et, et kolmkümmend kolm koma kolm protsenti peab olema naiste esindatus parlamendis. loodan, et äh, kümne aasta pärast see võrdõiguslikkuse seaduse eesmärgiks meeste kaitsmine, kuid praegu siiski on selle eesmärgiks naiste õiguste kaitsmine. Portugalis me ei ole veel saavutanud seda võrdsuse lävendit. nii et meie ees seisab suur väljakutse. see, et äh, valimisnimekirjades oleks piisavalt naisi ja et nad täidaksid ka juhtivad kohad. et siis äh, üks kolmest parlamendisaadikust peaks kindlasti olema naisterahvas ja see sõltub muidugi ka valimisnimekirjade koostamisest. ja siin peaksime me rääkima ka kohalike vali-, kohalikest omavalitsustest ja nende valimistest ehm, muidugi Euroopa parlamendivalimistel seda protsent, seda probleemi meil ette ei tule, seal on juba need koodid paigas ja loodan, et kõikides valdkondades meil on võimalik suur samm edasi astuda, aitäh! suur tänu, nüüd anname sõna Slovakkia kolleegile palun. suur tänu, esinaine. ja mul on väga hea meel, härra Kotšov, et teie esindate Tšehhi eesistujat tänasel konverentsil. lugupeetud daamid ja härrad ma arvan, et meil on suurepärane võimalus rääkida tänasel päeval sellel tähtsal teemal naised poliitikas minul on olnud äh, võimalus olla Euroopa Parlamendi liige juba viis aastat, ma olen esindanud siin oma koduriiki Slovakkiat ja äh, ma olen veendunud, et naistel on oma rolli tähtis roll poliitikas, ma olen veendunud, et me saame töötada paremini veel perepoliitika teemadel ja sotsiaalpoliitika teemadel ja me suudame seda ka praegu teha paremini kui mehed. samuti on äh, tänapäeval naisi teadusmaailmas, samuti on äh, naised äh, mikrokrediitide puhul oma rolli mänginud ja on loodud eraldi mikrokrediit naistele. nii et igal juhul äh, on kõik eeldused täidetud, et naised peaksid valimisringkondadesse, valimisjaoskondadesse tunglema sama innukalt kui mehed. ja äh, naised peaksid olema samuti esindatud äh, otsustuskogudes võrdselt meestega, meie eesmärgiks on viiskümmend viiskümmend protsenti äh, seoses Euroopa Parlamendi valimistega ja loodetavasti suudame teid inspireerida äh, veel panustama nendesse eluvaldkondadesse, mis puudutavad naiste elusid. mul on hea meel, et kolleegid mu enda erakonnast on tänase üritusega seotud olnud ja ma soovin kõigile kõike head. suur tänu, äh, proua Pletšinska ja nüüd äh, annaksin ma sõna Horvaatia parlamendi äh, liikmele, proua Carmela Kaparin, kes on soolise võrdõiguslikkuse komisjoni asepresident. Horvaatia parlamendis. naiste äh, rolli suurendamine nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil on oluline mitte ainult naiste jaoks, vaid ühiskonna jaoks üldiselt. ainult tõeliselt demokraatlik ühiskond kasutab ära kogu oma potentsiaal, potentsiaali, äh, mille hulgas ta võetakse arvesse ka demograafilist äh, viitekümmet protsenti, mille võtavad enda alla naised. Äh, Horvaatia parlament võttis kahe tuhande kaheksandal aastal vastu oma kvoodid ja mis avas uksed naiste parane, paranemise, paranema, parem- <laughs> osalemisele äh, ainult tänu sellele, et erakondades võeti vastu koodisüsteem ja äh, naiste suurem osalus poliitilises elus, äh, mis nüüd on liidrite, poliitiliste erakondade liidrite kätes suures osas, ja nüüd on poliitiliste parteide äh, liidrid mõistnud, et naiste rolli on äh, möödapääsmatu, kui me tahame arendada demokraatiat, aga see roll on oluline ka sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilises äh, elus. naised ka suudavad kriisiolukorras juhuslikult paremini toime tulla, aga nad on tavaliselt, saavad vähem palka, need on vaesemad, nad on, äh, kuuluvad riskigruppidesse ja seetõttu on põhjendatud, et äh, nende osakaalu otsustusprotsessides ja otsustuskogudes suurendatakse kõikidel tasanditel. Äh, sellised otsused mõjutavad nende elusid otseselt ja teisest küljest on oluline ka see, et me leiame õige tee, kuidas motiveerida naisi poliitikas osalema Ehm, praegu võib see motiveerimine olla teataval määral keeruline, sellepärast et äh, juba ajalooliselt äh, on nad olnud sellest äh, piirkonna, sellest otsustusprotsessist kõrvale hoitud. selleks tuleb kasutada meediat ja muidki meetmeid, aga kõige olulisem on siiski õiguslik raamitik, raamistik õiguslik raamistik, mis saab, tuleb ka korralikult ellu viia. nüüd, kus praegu on Horvaatias äh, esimesed äh, naised äh, nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil valimisnimekindade eesotsas, aga hiljutine teema, selleteemaline koosolek meie võrdõiguslikkuse komisjonis Horvaatia parlamendis näitas, et et kõik on nõus, et äh, nii, et praegu on õige aeg naiste poliitikasse kaasamise laiendamiseks ning sellest äh, saaksime kasu me kõik kogu ühiskonnaga. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz dávam slovo pani Kretu, a našej kolegyni z výboru. Suur tänu. Annaksin sõna kolleegile komisjonist. paljud kolleegid. Euroopa Parlamendis on sageli kodanikud rahulolematud seoses poliitikaga ja poliitikud paistavad olevat huvitatud võimust äh, ja rohkem võimust kui kodanikest ja nad ei kasuta oma võimu ära kodanike arvates õigesti. see rahulolematus äh, avaldub mitmel erineval moel. Äh, riikides, kus naisi on poliitikas palju, on poliitika sageli vähem korrupteerunud ja ka valitsussüsteemid toimivad paremini majandushinnangutes näeme me, et kui naisi on palju, siis äh, rahasid äh, kasutatakse nii, et see, neid rakendatakse haridusse, tead- äh, ja, ja tervishoidu mehed, kes raha haldavad, investeerivad rohkem äh, kaitsesse, äh, majandusprojektidesse, julgeolekusse ja nii edasi. samuti riskid on äh, märgatavalt suurem, suuremad kui mehed on poliitikas ja me peame pidama meeles seetõttu seda, et naiste roll on tähtis, me peame seda edendama ja naised on pädevad, sellepärast et praegusel hetkel Euroopa Parlament, parlamendi kogemusedki ka näitavad, et naised lõpetavad ülikooliõpingud kiiremini, paremini kui mehed, aga sellest hoolimata on palkades vahesid. nii mõneski Euroopa Liidu liikmesriigis võimuohjade juures olevad saavad meestena rakendavad oma rahasid erinevateks projektideks ja naised jäävad kuidagi kõrvale. ma ei tahaks enam korrata seda, mida siin on kord juba öeldud, kui oluline on töö ja pereelu ühendamine tahaksin ainult äh, omalt poolt öelda, et meil on äh, vaja vaid üht, meil on vaja poliitilist tahet, meil on vaja äh, tahet, sest et ajalugu on täis erinevaid ülestõuse, revolutsioone, olgu need siis ühiskonnalised või õigusloomelised, me peame lihtsalt muutma oma õigusloomet, me ei saa mõelda ainult ajaloo peale, me peame tänases maailmas naiste võrdse osakaalu tagama, aitäh! suur tänu, proua Gretu, ja nüüd annaksin ma sõna proua Margarita Petkovale Bulgaariast. Правя едно малко уточнение, че жените, които работят в политиката в моята страна... Mul on hea meel osaleda tänasel koosolekul need naised, kes Bulgaarias äh, poliitikas tegevad on, neid hinnatakse kõrgelt mitte nende väljanägemise pärast, vaid äh, samuti nende ähm, tegevuse pärast. ja ma arvan, et see on uhkuse allikaks Bulgaarias ning äh, ma tahaksin selles kontekstis õnnitleda ka tänase ürituse korraldajaid ja teile meenutada, et täna naistepäeva kontekstis meie sotsiaaldemokraatidest naiste organisatsiooni esindajana oleme kõige sobivamad just selleks, et majanduskriisi vastu võidelda. head pidupäeva kõigile! Ďakujem veľmi pekne, aj my vám želáme všetko dobré. E, teraz dám slovo. Suur tänu ja ka meie soovime omalt poolt teile kõike tänasel päeval. ja nüüd tahaksin anda sõna proua Pegelole, kes on parlamendi, Euroopa Parlamendi liige. aitäh, proua ees, esimees. praegune poli-, poliitiline kliima Euroopas on kindlasti muutunud just majanduskriisi tulemusena, see on, äh, see omab väga negatiivset mõju kõigi kodanike elule ning tööteema on saanud paljude elus äh, väga oluliseks ja võib-olla see esindatuse teema on seetõttu äh, langenud veidi ebaolulisemale kohale nüüd rääkides naiste olukorrast tööturul Itaalias jõudsime, on, Itaalias on äh, praegu terve rida ettevõtteid, kellel on vaja äh, valitsuse abi, et üldse tegutsemist jätkata, meil on kakskümmend üks protsenti tööpuudust äh, Lõuna-Itaaliasse ja kõik see tähendab seda, et need teemad, millest me siin praegu räägime, tegelikult need jäävad veidi tahaplaanile. poliitika on ju tegelikult äh, väga tõsine, raske töö ja kui teenustele juurdepääs äh, ning äh, väheneb ning tööpuudus suureneb, siis poliitilised teemad tegelikult on jäänud tagaplaanile kuid poli-, naiste osalemine poliitikas tegelikult on keskse tähtsusega, kui me tahame ühiskonda muuta ja esindatus on muidugi seotud naisliikumistega nendes riikides, kust me pärit oleme. eile Euroopa Parlamendis kuulsime kommentaare Ir Iraani Nobeli preemia laureaadilt ja kuulsime naisliikumise kohta Iraanis, kus see on niivõrd tugev, et ähm, ühiskond muutub äh, ig-, iga kord, kui äh, keegi aktivist uuest, keegi aktivist vangistatakse. ja seepärast on väga oluline, et naised tõepoolest ühineksid võrgustike kaudu ja see puudutab muidugi ka valimissüsteeme, kui me räägime siin äh, proportsionaalseid äh, valimissüsteeme äh,, Ehm, meil Itaalia puhul on vajalik sada kakskümmend tuhat häält eh, selleks, et valitaks eh, keegi Euroopa Parlamenti, kuid endiselt on eh, võimalik sellise süsteemi puhul see, et ühtegi naist ei valita Itaaliast Euroopa Parlamenti, nii et ma arvan, et valimissüsteemid peaks kindlasti sellisel, sellisest vaatenurgast üle vaatama ja majandussanktsioonid ei ole siin piisavad. Itaalia parlamendis oli meil äh, trahvid nendele erakondadele, kes ei soovinud naisi oma nimekirja piisavalt äh, võtta ja nad olid täiesti valmis neid trahve maksma selle nimel, et mitte naisi oma nimekirja võtta nii et äh, me peaksime endale kindlaks jääma ja mitte aktsepteerima neid valimisnimekirju, kus naised esindatud ei ole, ma arvan, et need on need probleemid, mis meie ees seisavad, aitäh. Äh, äh, aitäh. proua Jakob, kes esitab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat. lugupeetud esineja mul on hea meel siin täna viibida. ma tahaksin öelda paar sõna naiste olukorrast Makedoonias. ma, ma olen parlamendis eh, demokraatliku Albaania parlamendi liikmena ja meil on eh, meie parteist on äh, parlamendis kaheksa naist. Makedoonias on parlamendi liikmetest kolmkümmend kaks protsenti naised äh, kõneleja vabandab oma inglise keele pärast. ma sooviksin äh, rääkida võib-olla makedoonia keeles ja siis mu kolleeg tõlgib mind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 Uh, our, uh, my party as uh, uh, representative of Albanians in Macedonia who minu erakond, uh, see on siis albaanlaste, esindab albaanlasi Mar- äh,, Makedoonias, albaanlasi on kakskümmend viis protsenti ja parlamendis on äh, kaheksa ähm, naisliiget ja kakskümmend seitse protsenti äh, kõigist parlamendiliikmetest on naised meie parlamendis äh, olid äh, naisliikmed esindatud juba enne sookvootide kasutuselevõttu. Uh, uh, hea meel on, et äh, Makedoonias olgugi, et see sookvoot on pandud kolmekümne protsendi peale, on praegu naiste parlamendi esin-, esindatus sellest enam, kolmkümmend kaks protsenti. meil on kolm sookvoodi liiki kasutusel. kahe tuhande teisel aastal, kui esimest korda seda kasutati, siis oli eesmärgiks kolmkümmend protsenti naisi valimisnimekirjades, kuid saavutasime, kuid valiti parlamenti ainult kaheksateist protsenti naisliikmeid, kuna äh, Äh, et meesliikmed äh, siiski nimekirjades liigutati lõpuks ettepoole. ja teist mudelit kasutati äh, viimastel kohalikel valimistel neli aastat tagasi, kui eesmärgiks oli kolmkümmend protsenti naisi esindatud valimisnimekirja esimeses ja teises poolel ja siis oli tegelikuks tulemuseks kakskümmend kaks koma seitse protsenti naisi valitud ja nüüd äh, parlamendivalimistel, viimastel parlamendivalimistel kasutati kolmandat mudelit, kus lõplikuks äh, tulemuseks oli kolmkümmend prot-, <clears throat> kolmkümmend protsenti äh, naisi valitud. ehk siis ligi kolmkümmend kaks, kolmkümmend üks koma seitse. ja see näitab seda, et äh, erakonnad äh, usaldasid oma naisliikmeid äh, ja nad panid nimekirjadesse isegi enam naiskandidaate, kui see seaduse poolt oli ette nähtud. võrdsete õiguste komisjoni esinaisena võitlen selle nimel, et äh, ka kohalikel äh, omavalitsuste vali-, valimistel oleks äh, enam naisi esindatud, sest need valimised on peatselt tulemas Uh, so uh, we hope that on these local elections ja me loodame, et uh, nüüd uh, kohalikel valimistel on meil võimalik uh, naiste osakaal kahekümne kahe koma seitsmelt um, tuua enam kui kolmekümnele protsendile ja loodame, et, loodame, et ühel päeval, et jõuab kätte ka see päev, kui parlamendi spiiker saab olema naisterahvas ja selle komisjoni kaudu püüame saavutada ka seda, et oleks juhtivatel kohtadel enam naisi kõigis eluvaldkondades, aitäh! Ďakujem pekne zástupky, zástupcom Macedónska. A teraz dám slovo... Uh... Aitäh! Nüüd annaksin sõna proua Francesca Medinale, kes uh, esindab Hispaania parlamenti, on ka võrdõiguslikkuse komisjoni esimees. suur tänu, proua esi-, esinaine. Äh, par-, äh, Hispaania parlamendi äh, delegatsioonil on suur au täna siin viibida ja tahaksime tänada ka enda poolt tänase ürituse korraldajaid. meil on ka omapoolsed märkused, mis puudutavad tänast teemat kõigepealt äh, sooviksin rõhutada, kui oluline on see, et on seadusandlus, äh, seadusandlikud vahendid selleks, et äh, võidelda ähm, ebaõigluse põhjustajate vastu. meie võrdõiguslikkuse seadus ning ähm, soolise vägivalla vastu võitlemise seadus äh, on meie silmis väga olulised ja loodame, et äh, sellised initsiatiivid järgnevad ka Euroopa tasandil ning maailma tasandil. meil on tegemist süsteemiga, mis tihtipeale äh, süvendab veel naiste ja meeste vahelist ebavõrdsust, me ei saa siin lubada tagasiminekuid äh, nendes valdkondades, kus edu on juba saavutatud ja seetõttu me peaksime kinnistama seda edu, mis on juba saavutatud. kindlasti on see suureks väljakutseks järgnevatel aastatel äh, ja selles valguses me ootame äh, Euroopa valimisi. príspevok zo španielského parlamentu. Chcem oznámiť skôr než aitäh. nüüd, enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, kõnelejaile, tahaksin sulgeda kõnelejate nimekirja, meil on veel jäänud kolm sõnavõttu MTÜ-de esindajate poolt ja annaksin sõna kõigepealt äh, Euroopa naiste lobi peasekretärile. Euh, tere kahjuks meie peasekretär pidi lahkuma. üks pakiline küsimus ja nüüd äh, tahaksin siis rääkida mina Euroopa naiste lobi nimel, mis ühendab äh, umbes kahte tuhandet äh, organisatsiooni ja meie eesmärgiks on tagada naiste ja meeste võrdne esindatus Euroopa parlamentides ja e, siis Euroopa Parlamendis ning Euroopa Komisjonis, see oleks siis viiskümmend, viiskümmend. Ähm, kuulates nüüd äh, meie ridades on äh, Euroopa Komisjoni äh, asepresident Margaret Wallström, Orhan Pamuk, ja ka Simon Veil. see kampaania sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal ning lõpeb Euroopa Parlamendi valimistel kaks tuhat üheksa juunis. ja see kampaania hõlmab tegevusi kogu Euroopas. siin on vajalik see, et et äh, nii naised kui mehed oleksid äh, hõivatud otsuste langetamise protsessi küsimustes, mis puudutavad nende kõigi elusid. muidu on meil tegemist äh, illegitiimse demokraatiaga. rääkides demokraatiast ning võrdsusest, siis me näeme juba arvudest, et seitsekümmend seitse Mm, protsenti Euroopa Parlamendi liikmetest on mehed ja kuuskümmend kuus Euroopa Komisjoni volinikest on samuti mehed. ja loodame, et kahe tuhande üheksandal aastal saab see pilt olema mitmekesisem. Merci beaucoup, madame um,. suur aitäh ja nüüd äh, anname sõna Euroopa um, puudega inimeste foorumi esindajale proua Valerii Asepekile, palun. Yes, thank you very much uh.... suur aitäh ähm, mina tahaksin esindada teile oma foorumit, mis esindab Euroopa Kodanikuühiskonna Organisatsiooni, mille eesmärgiks on edendada puuetega inimeste olukorda ja õigusi Euroopas. ma tahaksin äh, öelda ka, et minu organisatsioon on Euroopa naistelobi liige ning me toetame täielikult viiskümmend viiskümmend kampaaniat. ma tahaksin rääkida puuetega inimestest Euroopa Liidus, Euroopa Liidus on viiskümmend miljonit puuetega inimest, viiskümmend viis protsenti kuni kuuskümmend protsenti nendest on naiste, naised, kellel on puuded. mis puudutab diskrimineerimisküsimusi, siis äh, puuetega naised äh, kannatavad veelgi suurema diskrimineerimise all kui äh, mehed, kellel on puuded, või naised, kellel ei ole puudeid puuetega naised ei ole praktiliselt üldse kaasatud poliitilistesse aruteludesse ja poliitilisse ellu üldiselt. Võttes arvesse Euroopa valimiskampaaniat, mis peaks tipnema juunikuus kaks tuhat üheksa ning ka rahvusvahelise naistepäeva asetleidmist, oleme me eh, valimisi silmas pidades eh, andnud välja manifesti, kus on ära toodud kümme peamist nõudmist. ma keskendun täna ainult ühele, eh, nimelt Äh, sellele, mis on seotud tänase kohtumise teemaga, nimelt äh, võrdne juurdepääs valimistele ja valimiskampaaniale. see tähendab seda, et äh, me tahame keskenduda valimisõigusele, mis on põhiõigus ning informeeritud otsuse tegemisele see on seotud äh, õigusega olla teavitatud, mida see tähendab? see tähendab seda, et peab olema õigus äh, pääseda juurde teabele, informatsioonile, äh, sellisele informatsioonile, mis on seotud viipekeelega, elektroonilise hääletusvõimalusega, programmide subtiitritele, kui tegemist on valimisprogrammidega, need on mõned näited ainult ja lisaks sellele, äh, kui rääkida vabast ja võrdsest äh, lähenemisest ja juurdepääsust äh, valimistele, siis ka õigus olla valitsus, valitud on, on oluline. see tähendab seda, et puuetega naisi tuleb julgustada kandidaatidena üles astuma ja valimistel osalema. meie manifest on siin saali tagaosas ka kättesaadav, palun, te võite endale ka koopia võtta ja ma tahaksin anda teile teada ka eh, veebilehest eh, ja seal on kampaania ka, mis tähendab Eh, mis keskendub sellele, et puuetega inimese hääled ka loevad. Eh, viiskümmend miljonit inimest eh, on puuetega inimesed Euroopas ja üle poole neist on naised ja need inimesed saavad ka ehm, midagi muuta, midagi ära teha, kui nad hääletama lähevad. seda ma tahtsin teile täna mainida, aitäh. suur aitäh selle sõnavõtu eest ja lõpetuseks saab sõna proua Irina Bagatševa Bulgaariast, kes esindab samuti eh, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit. suur aitäh! minu kolleeg Valeria Sobak juba väljendas eh, meie muresid. mina töötan Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi heaks, samuti nagu eh, minu kolleegki, kes eelnevalt kõneles ja ma tahaksin kogu südamest toetada seda, mida tema ütles. ja ka seda ähm, konkreetsemalt, et äh, tuleb julgustada äh, rohkemaid naisi osalema poliitikas ja tuleb osaleda rohkem puuetega naisi osalema poliitikas. aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh teile. arutelu käigus tänase hommikupooliku jooksul äh, kuulasime me ära kakskümmend üheksa meest ja naist, kes äh, meie arutelus osaleda tahtsid. meie konverents on praktiliselt äh, lõpule jõudnud. ma tahaksin mõne sõnaga võtta kokku tänase päeva. me kuulsime erinevate kolleegide suust seda, et naised seisavad silmitsi erinevate probleemidega. Need teemad, mis tõusetuvad ja korduvalt tõusetuvad, on äh, samasugused, sõltumata sellest, kust naised pärit on. me oleme edu saavutanud, aga see edu on olnud järk-järguline minister, volinikud, äh, tõid teile näiteks äh, e-, erinevaid arve, numbreid ja minu arvates on kolm nendest numbritest eriti šokeerivad. me räägime siin äh, võrdsest palgast naistele ja meestele kui me näeme, et eh, edusammud toimuvad sama kiiresti tulevikus eh, ka eh, nagu nad on minevikus toimunud, siis võib-olla alles kahekümne viie aasta pärast eh, midagi paraneb. see tähendab seda, et edusammud ei ole praegusel hetkel eh, piisavalt kiiresti eh, toimunud. Eh, võrdset palka võrdse töö eest mainiti juba siis, kui Rooma leping sõlmiti ja see tähendab seda, et ääretult kaua on läinud aega sellest ajast mööda ma arvan, et Euroopa Liidus ei ole selle põhimõtte täitmine väga suur edulugu olnud see ei ole olnud edulooks meie ühiskondadele, aga siin ei saa süüdistada seadusi. seadused on paika pandud, need on vastu võetud, aga puudub hea tahe, millega võimaldada naistele võrdne juurdepääs äh, äh, töökohtadele ja tasule, mis oleks meestega võrdne. naised peavad silmitsi seisma vaesuse küsimusega, inimkaubanduse küsimusega, nad äh, peavad tulema toime sellega, et ne, nad ei ole piisavalt esindatud otsustustegemisprotsessis. kõik need küsimused, kõik need aspektid õõnestavad naiste väärikust ja ma arvan, et õiglus ähm, peab olema see, mida me tahame saavutada. me peame diskrimineerimise hävitama ma tahaksin tänada teid kõiki teie distsiplineerituse eest, kui te sõna võtsite. ma ei pidanud mikrofoni teilt ära võtma, te austasite eh, kõneaega ja see oli eh, põhjuseks, miks me saime ära kuulata nii palju riiklike parlamentide esindajaid. niisiis nüüd ma tahaksin tänada teid veel kord äh, siia tulemast täna hommikul meie arutelus osalemast, ma tahaksin tänada kõiki naisi mitte ainult Euroopa Liidus, vaid üle kogu maailma, tahaksin õnnitleda neid kõiki rahvusvahelise naistepäeva puhul ja ma tahaksin väljendada oma soovi, et nende väärikust austatakse ja et nad suudavad realiseerida oma täieliku potentsiaali ühiskondade hüvanguks ja tegelikult kõigi hüvanguks tahaksin tänada kõiki äh, kõnelejaid siit selle laua tagant, äh, kõiki vabaühenduste ja riiklike parlamentide nimel kõnelenuid ja tahaksin äh, tänada ka Eurobaromeetri esindajaid ning ka naisküsimuste komisjoni sekretariaati. esinaine tänab väga lahkesti ka tõlke, kes on võimaldanud äh, meil teineteisest aru saada selles mitmekeelses äh, keskkonnas. ja nüüd ma tahaksin kutsuda teid kõiki kokteilile. Äh, kokteilid asuvad selles samas hoones, kus me praegu oleme, üks korrus tuleb allapoole minna ja vastuvõtt toimub aatriumi osas. suur aitäh veel kord ja kena kodutööd, koduteed ma loodan, et see kohtumine siin on tõesti suuresti panustanud sellesse, et äh, me äh, muudame Euroopa Parlamendi valimised edukaks, aitäh! Äh, ešte, ešte, ak dovolíte jednu, ak počujete jednu krát... Väga lühidalt veel. Üks väga lühikene kommentaar siia koosoleku lõppu ma arvan, et äh, me peaksime seda üritust ka jäädvustama kuidagi, niisiis äh, äh, seetõttu ma palun teid